Dear day, ladies and gentlemen, please take a seat. daamid ja härrad, asuge kohtadele, tere hommikust kõigile, räägin saksa keeles. tere hommikust kõigile kohalolijatele. tere tulemast meie komisjoni. päevakord on teil ees, meil on üsna eriline koosolek täna kell üksteist, umbes kell üksteist toimub meil kohtumine ka Euroopa Parlamendi presidendiga soolise võrdõiguslikkuse üle. päevakord on teil ees. täna pidi toimuma ka meie voliniku Helena Talliga struktureeritud dialoog. kahjuks aga pidi ta ära ütlema. ja seetõttu kahekümne kuuendal märtsil tuleb ta siia meie juurde hoopis. ning kui rohkem vastuväiteid ei ole, siis on päevakord vastu võetud. nüüd esinaise teadaanded. programm on teile laiali jagatud, nagu ma juba ütlesin, siia tuleb kohale ka parlamendi president Davide Sassoli. me, meie need kellaajad on üsna no, umbkaudsed, eks me vaatame, kuidas tänapäeval see töö läheb, täna läheb. nüüd teadaanded. kahekümne teise jaanuari koosolekul otsustasid koordinaatorid, et eelarve kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks, kaasa arvatud eelarve täitmise kinnitamised komisjoni ja EIGE jaoks kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal antakse Sotsiaaldemokraatide fraktsioonile. teiseks, mis puudutab koduvägivalda ning hooldusõigust, see antakse, see antakse Rahvaparteile, siis Euroopa Liit ja sina kuulamine, sooline võrdõiguslikkus ning Euroopa Liidu strateegilised prioriteediks, see toimub meie parlamentidevahelise kohtumise raames Eh, novembris kahe tuhande kahekümnendal aastal eh, ning eh, see on seotud siis rahvusvahelise naistevastase vägivalla päevaga. kahekümne kuuendal märtsil toimub meie erakorraline koosolek ning samuti toimub Strasbourgis juulis, kuuendal juulil erakorraline koosolek ning need muudatused on kirjas ka meie veebileheküljel. järgmine päevakorrapunkt, hääletus hääletame Euroopa Liidu põhiõiguste olukorra üle, see puudutab siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta aastaaruannet. meie raportöör on Samila Rafaela, loodetavasti on teil hääletuskaardid kaasas ning alustamegi siis hääletusega. alustame muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuus, muudatus viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, järgmisena muudatusettepanek kuuskümmend neli kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa seitsmekümne kolmandast, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatus kaheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend üks, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kolmes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime. teine osa saja kolmandast. Hmm? ja enne fehlt noch? üks hääl on veel puudu. nüüd on kõik korras. hääletus on lõppenud üheksateist poolt, kaksteist vastu, vastu võetud. sada kolm, kolmas osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmisena sada kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda, muudatusettepanek sada kaheksa. siin läks natukene sassi vist, seetõttu kontrollime saja kaheksandat elektro-, elektrooniliselt. So, äh, äh, so jetzt haben alle abgestimmt nüüd on kõik hääletanud, hääletus on lõppenud, kaksteist poolt, seitseteist vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, teine osa. aa, me oleme saja kuuenda vahele jätnud ja seetõttu võib-olla kõik ongi segaduses. hääletame nüüd saja kuuendat kahes osas, esimene osa saja kuuendast, kes on poolt sada kuus esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus teine osa, kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksandat hääletasime juba, seega muudatusettepanek nelikümmend kolm, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud. seda kontrollime. muudatusettepanek nelikümmend kolm, teine osa. Zur Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kolm vastu, üheksa erapooletut, üsna selgelt vastu võetud, vabandust, ma ei pannud seda tähele muudatusettepanek sada üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena põhjenduspunktid, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm põhjenduspunktides, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss neli põhjenduspunktides, kes on poolt? vastu? erapooletud? üsna raske oli aru saada, seega kontrollime. kuigi vist oli üsna selge asi, aga pale, palun näidake käega paremini, hääletus on alanud ärge nüüd väsige, üks inimene on veel puudu. nüüd on kõik korras, hääletus on lõppenud, kakskümmend kolm poolt, seitse vastu, kõik on väga selge, kahjuks ma ei näinud käsi piisavalt hästi. järgmine kompromiss, number viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõpphääletust ei ole. palju õnne raportöörile. ja suur tänu. Damit wir sind wir jetzt äh, am Ende. sellega jõudsime hääletusega lõpule kõik, kes soovivad ruumist lahkuda, palun tehke seda võimalikult vaikselt. Wir kommen damit austatud kolleegid, järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras, suunised kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarveks osa kolm. meie arvamuse koostaja on Robert Piedron, kellele ma annaksin hea meelega sõna, aga ma ei saa seda teha, sest teda vist ei ole siin. seetõttu annan tema asemel sõna kolleeg Matitšile, palun. Thank you, thank you, chair. aitäh. meie kolleegi Roberti nimel loen ette tema sõnavõtu. austatud kolleegid, esmalt soovin vabandada, et täna selles arutelus osaleda ei saa. kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarve raportöörina on mul mitmeid punkte naised moodustavad poole inimkonnast ometi diskrimineeritakse nende vastu endiselt ka kõige arenenumates liikmesriikides, seetõttu peame tagama, et sooline eelarvestamine oleks osa meie eelarvemenetlusest ja seda võetakse arvesse igal eelarvereal, samuti tuleb rahastada programme, mis toetavad naiste majanduslikku iseseisvust see on ainus viis tagamaks, et äh, eelarvestamise kaudu saame arendada soolist võrdõiguslikkust. ootan huviga meie koostööd sel, selles vallas. aitäh! aitäh, see oli kõik lühike ja täpne. seetõttu annan sõna variraportööridele, kes soovib sõna. Monika Amala. Thank you very much on behalf of aitäh roheliste nimel soovin tänada härra Pietroni tema töö eest äh, ja tänan ka kollegiaalse töökeskkonna eest. nagu te teate, on äh, eelarve teemade üldraportöör kutsunud äh, kõiki kolleege kaasa rääkima ja me hindame, et ta seda on teinud, see on väga hea võimalus ka meie komisjonile äh, tagamaks, et äh, ka meie huvisid kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarves arvesse võetaks, kuna eelarvest äh, tuleneb ju kogu meie tegevus ja naiste küsimuste jaoks on oluline, et vahendeid ka natukene ümber jagataks. toetame härra Pietroni arvamuse ettepanekut, aga me sooviksime teha teatavaid täiendusi ja muudatusi selleks, et kasutada täiel määral ära kõiki neid võimalusi, mida see arvamus meile annab. esiteks, meie jaoks on tähtis, et me selgesõnaliselt äh, mainiksime soolist, äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, seda sõnastust seal sees praegu ei ole, aga nagu te teate, peaks see olema sees poliitikatsükli igas äh, etapis, samuti on väga tähtis sooline, sooteadlik eelarvestamine, täname raportööri, et ta selle Äh, sõnastuse sisse tõi, see on väga tähtis, et meie ressursse kasutataks võrdselt. on väga kahetsusväärne, et Euroopa strateegiliste investeeringute fond äh, ei ole kaasanud selliseid võimestavaid äh, võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetmeid, me soovime seda arvamuses ka väljendada ja samuti soovime juhtida tähelepanu sellele, kui tähtsad on tõukefondid just naiste jaoks ja et on vaja naiste õiguste toetamiseks suurendada vastavaid eraldisi. väikesed VKE-d, mis tegelevad naiste küsimustega, seksuaal- ja reproduktiivõigustega, ning äh, ka rahvusvahelise koostöö instrumentis on vaja seda arvesse võtta ning viimane äh, täiendus äh, rändeformi, rändefondi läbivaatamisel tuleb pöörata tähelepanu ka naiste ja haavatavate inimeste õigustele. aitäh äh.! suur tänu! kas keegi variraportööridest soovib veel sõna? tundub, et ei härra Matitš, on teil midagi lisada? ka mitte. seega oleme selle päevakorrapunkti nii kiiresti ammendanud. võtke veel teadmiseks, et muudatusettepanekuid saab esitada kuni kahekümnenda veebruarini kella seitsmeteistkümneni. ja sellega lõpetame selle päevakorrapunkti. kell on üksteist kolmkümmend üheksa, meil on nüüd väike paus. sest järgmine päevakorrapunkt on ju see soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise võrgustik ning ootame ka teiste komisjonide vastutavaid inimesi siia meie juurde kell üksteist ning ilusat kohvipausi siis kella üheteistkümneni